Señorías, vamos a empezar la... daamid ja härrad, alustame hääletamisega ja palun võtke istet. Vamos a votar según procedimiento simplificado. hääletame vastavalt äh, lihtsustatud menetlusele proua Köstingeri raportit Euroopa äh, Liidu Kesk-Aafrika Vabariigi vabatahtliku äh, partnerluse leppe raportöör proua Köstinger saab sõna. tänan, juhataja, austatud kolleegid. esimeste hääletuste puhul on tegemist äh, vabatahtlike partnerluslepingutega, mis Euroopa Liit sõlmib Aafrika riikidega nagu äh, Libeeria ja Kesk-Aafrika Vabariik. Need äh, lepingud toovad kaasa endaga sertifitseerimissüsteemi, mis tagab äh, seadusliku puidu jõudmise meie turgudele, see on üks olulisemaid äh, majandussektoreid nende Aafrika riikide jaoks. Euroopa tootjatele ja tarbijatele antakse sellega kindlus, et äh, puit on tõesti pärit seaduslikest allikatest, et ta on seaduslikult raiutud, see on väga oluline peatükk äh, keskkonnakaitse valdkonnas, samuti puudutab see Aafrikas palju kodanikke, kes on pärit just piirkondadest, mis viimasel ajal on kar-, kannatanud kodusõdade all, tänan. suur aitäh, proua Köstinger, nüüd jätkame hääletamisega raportuse, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd saame jätkata järgmise raportiga, proua Köstingerilt, see puudutab Euroopa Liidu ja Libeeria vahelist vabatahtlikult partnerluslepingut. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. jätkame proua Hüübneri raportiga finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või selles ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid hääletame seitseteistkümnet muudatusettepanekut plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame muudatusettepanekuga kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Se cierra votación hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud, jätkame muudatusettepanekuga kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. pro Corona Senora Caronna, que pidi la palabra. proua Caronna on palunud sõna. härra Caronna, vabandust, on palunud sõna. ei. härra Speroni, palun sull'avviso che c'era sugli schermi era indicato tahaksin äh, tähelepanu juhtida sellele, et äh, hääletus algas äh, kaksteist kümme, aga siin kell on kaks minutit ees. suur aitäh, härra Speroni! aitäh selle väga täpse täpsuse eest jät-, jätkame äh, hääletust muudatusettepanek kaheksateist, häälet-, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. jätkame muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni muudetud ettepanekut, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd hääletame äh, eelnõud, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järg, jätkame järgmise punktiga. resolutsiooni eelnõu Roheliste fraktsioonilt, mis puudutab Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu vastavuse kohta aluslepingutele, mis puudutab siis broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile. hääletus on avatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd jätkame Proint Velti raportiga samal teemal, broneeringu info. Proint Velt, teil on sõna. aitäh, härra juhataja, vastuseks heale kolleegidele, keda tekitas segadust see, kuidas täpselt hääletada. kui te olete kokkuleppe poolt, siis te peate hääletama raporti poolt, kui te olete selle vastu, siis te peate hääletama vastu. tahtsin lihtsalt, et oleks täiesti selge, et mingit segadust ei teki suur aitäh! suur aitäh, proua Intvelt! nüüd siis äh, jätkama ettepanekuga, muudatusettepanekuid ei ole, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud jätkame. raportöör soovib uuesti sõna, proua Infeld, palun. aitäh. lihtsalt äh, administratsiooni tarbeks ütleme, et mina tahan ennast äh, eemaldada sellest raportist, sest et ilmselgelt see on minu soovitustele vastu jätkame nüüd proua Tüsseni raportiga ettevõtte tulumaksu ühine konsolideeritud maksustamisbaas. on kolmkümmend seitse muudatusettepanekut komisjonidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmiseks nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. järgmiseks äh, neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. see tähendab, et äh, nelikümmend langeb ära nüüd jätkame muudetud ettepanekuga, kes on poolt, vastu. ei ole just väga selge, kontrollime seda. hääletus on avatud, elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. nüüd hääletame Äh, resolutsiooni eelnõud, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Se cierra la votación. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. jätkame proua Lüllingu raportiga energiatoodete ja elektrienergia maksustamine. nelikümmend kaks muudatusettepanekut komisjonidelt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime seda. nimeline hääletamine, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt? palun tõstke käed korralikult, kes on poolt? vastu? erapooletud see oli ka veidi segane, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ka see on vastu võetud. nelikümmend nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd hääletame, moodustan nüüd äh, kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Se cierra la votación. hääletus on lõppenud. ja see on selgelt tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek viiskümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tundub, et peame ka seda kontrollima elektrooniliselt hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja siin on viik, mis tähendab seda, et see on tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt? no la cincuenta y dos es la que acabamos de votar. just seda hääletasime, nii et jätkame. oli päris üllatav näha sellist viiki, aga jätkame nüüd siiski viiekümne kolmega, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Se cierra votación. hääletus on lõppenud. see on selgelt vastu võetud nüüd jätkame viiekümne viiega, kes on poolt. palun tõstke oma käed korralikult, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. elektrooniline hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd jätkame muudatusettepanekuga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud pool kojast ei ole üldse oma kätt tõstnud, nii et kontrollime seda elektrooniliselt. Äh, muudatusettepanek kaheksa, elektrooniline hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. selgelt vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt? vastu? kontrollime seda elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja muudatusettepanek on väga selgelt vastu võetud. nüüd jätkame kuueteistkümnega. ei, vabandust, kuusteist langeb ära. seetõttu hääletame muudetud ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõud, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. palju õnne proua Lüllingule! nüüd jätkame resolutsiooni ettepanekule, mis puudutab äh, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmist. lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud, selgelt vastu võetud. number üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek eh, neli on tagasi võetud, see tähendab, et me hääletame põhjenduspunkti E kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. esimene osa on selgelt vastu võetud, nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt F, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmiseks põhjenduspunkt G, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud, selgelt vastu võetud ja nüüd äh, hääletame resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud selgelt vastu võetud, suur aitäh! nüüd jätkame hääletuste selgitamisega.